realiseerima ja seda peavad ähm, valitud rahvaesindajad arvesse võtma. aitäh ja täiendav sõnasoov ka härra Pospišilt, palun. aitäh. ma ei toeta seda ettepanekut, sest ma arvan, et äh, tie-, ma, ma, vaja on toetada äh, teadlikkust Euroopa väärtustest ja oma koduriigis ma tean, et äh, noorte puhul on see väga oluline, paljud noored ei tea üldse, mis asi on Euroopa Liit äh, ja siis äh, desinformatsioonikampaaniate tõttu nad ei saa aru, et Euroopa Liit on vabade riikide liit, mis toetavad demokraatiat ja inimõigusi ja seetõttu on see programm oluline, ma äh, käin koolides ja vahel olen väga kurb, et noored äh, üldse ei tea, mis asi on Euroopa Liit, sellepärast tervitan äh, selle programmi vahendite suurendamist, ma arvan, et sellest on tõesti väga palju kasu. aitäh, sellega on ühel pool vaba mikrofoni osa ja nüüd annaksin sõna uuesti volinik Jurovale komisjoni nimel aitäh, äh, härra juhataja, austatud parlamendiliikmed, see debatt on näidanud, kuivõrd oluline on teie arvates see õiguste ja väärtuste edendamine ja äh, see, et toetatakse tulevasi õiguste ja väärtuste programme, mille komisjon on välja pakkunud. tegemist oli äärmiselt huvitava debatiga ka ajahetkel, kui me oleme kuulnud erinevaid tõlgendusi sellest, mil, mida tähendab sõna võrdsus. mina tunnistan teile, et minu enda isiklikus äh, ajaloos äh, siin positsioonis äh, see, et ma olen valinik, kes vastutab põhiõiguste eest Euroopas. kui ma komisjoniga liitusin, siis ma kuulsin, et me peame edendama võrdsust. mina olen pool oma elust elanud sellise režiimi all, mis sundis võrdsust peale. võrdsust selles mõttes, millest rääkis proua Šoidrova et oli täielik ühetaolisus. me elasime ühiskonnas, kus me ei näinud ratastoolis inimesi, ma ei näinud selles ühiskonnas ma ei mäleta, et ma oleksin näinud seal vaimse puudega inimesi, nad olid ära peidetud kusagile. nii et neid ei olnud näha, sest nad ei olnud võrdsed, ideaalsed, sotsialistlikud inimesed. see oli põhjus, miks ma iseenda jaoks ka ja koos oma kolleegidega pidin selgeks tegema, et me räägime võrdsusest seaduse ees. me räägime sellest põhimõttest, et meil kõigil on samad õigused ja kohustused ja et meil on ka äh, kohustus kaitsta nõrgemaid äh, selles mõttes, et äh, me peame võitlema igasuguse diskrimineerimise vastu aga samal ajal on minu jaoks äärmiselt oluline see, et me edendame mitmekesisust, pluraalsust, dialoogi, aktiivseid kodanikke. dialoogi all pean ma silmas seda, et te teate, et ma vastutasin soolise võrdõiguslikkuse eest. olen võidelnud selle eest, et ratifitseeritakse Istanbuli konventsioon ja Äh, kirikud on siin just väga tugevalt olnud sellele vastu ja ma kutsusin kirikut dialoogile, tahtsin kuulda nende argumente. ma arvan, et meie kohustuseks on ka kuulata ära teised arvamused ja ma ei näe siin mitte kedagi, kes tahaks kasutada seda rahastust selleks, et kedagi vaigistada, vaigistada kedagi sellist, kelle arvamus on teistsugune. jah, meil on teatud äh, piirangud, mis puudutab äh, sõnavabadust ja sellisel juhul võib öelda, et jah, me sunnime teatud inimesed vaikima. mina jah, alati võitlen selliste inimeste vaikima sundimise eest, kes kutsuvad üles vägivallale, inimeste tapmisele ja see on ju ilmselge, seda on väga hästi näha internetis ja sotsiaalmeedias. seetõttu me survestame digitaalettevõtteid, et nad kustutaksid vihakõne, mis on definitsiooni järgi vihakõne, millel on potentsiaali õhutada vägivallule Äh, vägivallale tegelikus elus, et nad kustutaksid selle ära oma võrgustikust. ma ei kaitse kunagi selliste inimeste väljendusvabadust, kes kutsuvad üles tapmisele. me hakkame neid asju relativiseerima ja see on ohtlik, seetõttu me peame edendama kodanikuühiskonda ja dialoogi, et inimesed ise saaksid defineerida, mis on sobiv ja mida ei peaks sallima see ei peaks olema mitte ainult poliitikute defineerida, meil on vaja aktiivset ühiskonda, seetõttu mul on hea meel, et meil on see programm, mida minu arvates äh, hakatakse kasutama nutika rahastuse programmina, mis edendab mõistlikke häid projekte, mille eesmärgiks on aidata ühiskondadel suurendada sallivust ja teineteise mõistmist, et mitmekesisus, pluraalsus ja dialoog on sellega toetatud ja ma kardan, et me peame nüüd leidma ka teisi viise, kuidas aidata ühiskonnal eh, õitseda ja demokraatial areneda inimestevahelise dialoogina. mainisin IT-sfääri, internet on fantastiline instrument ka demokraatia ja dialoogi edendamiseks. ma olen alati tehnoloogiate edendamise poolt, nii et nad teeniksid ühiskonda. nagu me kõik teame, siis see on selline valdkond, mida ka kõvasti ära kasutatakse, toidetakse sellega viha, suurendatakse sallimatust, seal toimuvad rünnakud inimeste vastu. jaanuari lõpus saan ma äh, raporti IT-ettevõtetelt, äh, kes äh, räägivad mulle millestki Eh, sellisest, mida mina kutsun nagu Euroopa vihakaardiks. Eh, see, eh, selles nimekirjas on need kõik need tavalised vähemused, vähe, ka kahtlusalused, jah, need vähemused, ka kirikud ja usklikud inimesed, kes avalikult oma usku väljendavad, kaasa arvatud siis kristlased, seksuaalvähemused, ajakirjanikud, poliitikud, mõningates riikides ka kohtunikud. ja ma arvan, et see on samuti üks põhjusi, miks me peame igapäevaselt mõtlema selliste nimede peale nagu John Cox, Pavel Adamovitš, Daphne Caruana Galizia eh, ja teised. kui paljud veel satuvad selle suure viha ohvriks? ma kardan, et kui me seda ei peata, siis läheb see veel kaugemale. ehk siis, kuidas nüüd selle uue olukorraga toime tulla? me rääkisime rahastamisest, mina olen veendunud, et kui meil õnnestub edendada digitaalmaksu mõtet, siis me peaksime kasutama osa sellest rahast hariduseks, mitte propagandaks, vaid hariduseks meie ajaloo objektiivse informeerimise jaoks, et töötada noorte põlvkondadega selleks, et nad saaksid, et nad oleksid võimelised rakendama kriitilist mõtlemist, et nad saaks, oskaksid selle informatsiooniga töötada. ma olen kindel, et kui me edendame ühelt poolt tehnoloogiaid, siis te, me peame kasutama ära ka kasusid, mis siit tuleb. võib-olla Äh, see tulevane äh, omavahend Euroopa Liidu jaoks, mis on siis digitaalmaks, kasutame neid selleks, et äh, anda paremat digitaalset haridust ja edendada neid väärtusi, millest me räägime. ma kahtlustan, et selles suunas me peame liikuma nagunii, aitäh. suur aitäh. ja nüüd on sõna raportööril Bodil Valerol kaheks minutiks yeah.. Eh, jag skulle vilja vända mig, I would like to uh, you to put your headphone on Eh, aitäh! alustuseks tahan tänada kõiki neid, kes on siin eh, küsimuses sõna võtnud, eh, nii neid, kes on meiega ühel meelel, et see on tär-, ohtli, oluline programm, aga ka neid, kes ei ole, tänan komisjoni, kes kogu selle programmi ajal on koos meiega, on andnud meile head tehnilist tuge, nii et me leiaksime lahendused esile kerkinud probleemidele. olen veidi mures, kui kuulsin et et komisjon on suhtunud positiivselt, et meil on vaja siia rohkem raha, aga lõppkokkuvõttes ütlesid, et äh, vähemaga on võimalik saavutada rohkemat. meie jaoks on oluline see, et meil tegelikult on olemas eelarve kogu selle programmi jaoks. kõigepealt nendele juba eksisteerivatele programmidele ja seda eelarvet tahame suurendada, me ei saa leppida sellega, et olemasolevaid programme vähendatakse, aga meil peab olema piisavalt raha ka uue samba jaoks kus äh, räägitakse väärtustest ja õigustest, äh, mis on seotud artikliga kaks, sest et me tahame siin äh, suunata kõik sellesse samasse sambasse ja seetõttu me ei suuda saavutada neid tulemusi, mida me soovime saavutada. ja sel põhjusel on see äärmiselt oluline, see on oluline sõnum meilt, et meil on vaja selle jaoks piisavalt raha ja meil peab olema eraldi see uus sammas, mitte nii, et see sisaldub teistes kui me räägime rahast, siis äh, ütlesid, et äh, seda ehk oleks võimalik leida teistest sotsiaalrahastu osadest. Äh, kui me räägime siin väärtustest ja õigustest, sotsiaalküsimustest, siis tihtipeale on üsna keeruline liikmesriigid kaasata, rahastama saada. näiteks kui me räägime Euroopa kaitsest, siis siin seda probleemi ei ole, kolmteist miljonit on märkimisväärne summa, eh, mida maksumaksjad peavad maksma. aga kas me siis ei ole tõesti valmis panustama sellesse, mis on samuti osa Euroopa oma turvalisusest, meie siseturvalisusest? ja see on tõesti väga kummaline, kui asjad on nii me vajame seda raha, need vahendid, et meil on siis need eksisteerivad äh, projektid ja siis see uus sammas. see on minu selge sõnum komisjoni liikmele ja loodetavasti tulevad meil head äh, diskussioonid kolmepoolsetel läbirääkimistel, mis äh, kohe varsti algavad ja ilmselt see, see osa, millega meil ei ole probleeme, et me oleme ühel nõul, meie eesmärgiks on lihtsustada seda, et organisatsioonid saaksid äh, Äh, rahasid taodelda, aga siis on mõningad suuremad probleemid, mis vajavad veel lahendamist ja ma loodan, et heas vaimus läbirääkimised kulgevad. kolleegid, tema siiski on raportöör. tegemist on raportööriga ja ei oleks olnud eriti viisakas talt mikrofon välja lülitada, vähemalt minu arvates. suur aitäh sellega on debatt lõppenud, hääletamine leiab aset homme. mul on nüüd mõningad teadaanded, esimene puudutab fraktsiooni vahetust, härra Mike Hukem lahkub EFTD fraktsioonist ja liitub äh, äh, fraktsioonide saadikutega see seitsmeteistkümnendast jaanuarist äh, teine teadaanne on see, et äh, president on äh, sotsialistide demokraatidelt saanud mitmed nominatsioonid komisjonidesse ja delegatsioonidesse, need pannakse selle istungjärgu protokolli. kui äh, see protokollide heakskiitmisel mingeid kommentaare ei tehta, siis loetakse need muudatused vastuvõetuks. ja nüüd raport meie kolleegilt Rebecca Harmis, Harmsilt Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm. ja nüüd annangi sõna raportöörile proua Rebecca Harmil, Harmsile viieks minutiks. härra juhataja, lugupeetud kolleegid, variraportöörid, proua volinik tahaksin ka selleks puhuks, et Leedut kolleegaid, see huvitab, äh, mida me siin arutama, arutame, tervitaksin ka Leedu elanikke, eriti Visagiinase elanikke. Äh, Leedus käikudel, Visagiinases käies, Ignalina tuumajaamas käies viimasel viieteistkümnel aastal olen seda korduvalt teinud olen ähm, aru saanud, kui raske otsus see oli et järgiti Euroopa Liidu soovitust äh, liitumisläbirääkimistel sulgeda äh, Visagiinase mm, tuumajaam, aga tahaksin öelda ka seda, et äh, tänaseni leian ma, et see otsus on olnud väga mõistlik ja õige, sest need turvaprobleemid, mis seonduvad Nõukogude RBMK reaktoriga ja grafiitaedlustiga, olid sellised, et äh, teistmoodi neid probleeme ei oleks kontrolli alla saadud. ja see otsus oli minu meelest väga õige, aga see enneaegne tuumajaama sulgemine, mis, mille otsus tehti Brüsseli survel, et see otsus on seotud Euroopa Liidu poolse kohustusega tuumajaama sulgemise kulud äh, ei tohi jääda äh, ainult väikese Leedu kanda, et äh, need suurimad äh, RBMK reaktorid, mis ehitati Moskva survel toona okupeeritud territooriumil. täna räägime Euroopa Liidu äh, lubaduse usaldusväärsusest, et et äh, aidatakse kanda selle tuumajaama sulgemise kulusid ja ma olen väga rahul, et parlamendi juhatus oli nõus minu ettepanekuga, et äh, see esialgu ette nähtud summa järgmises mitmeaastases finantsraamistikus et seda ei tohi jätta sellele tasemele, mis ette on nähtud, vaid et seda tuleks suurendada seitsmesaja kaheksakümne miljonini. selle rahastusega tuleb tagada see, et et kahe tuhande kahekümne kuuendal või kahe tuhande kahekümne seitsmendal aastal on võimalik äh, alustada äh, kahe, äh, esimese ja teise reaktori demonteerimisega ja et see selle otsuse puhul, mida me homme hääletame, on oluline ka see, et om-, Leedu oma vahendite määr ja Euroopa Liidu vahendite määr jääks samm, sellele tasemele, nagu see praegu on. tuumajaama mm, dekomissioneerimise juhtimine ja ma olen korduvalt külastanud seda tuumajaama. see juhtimine on väga heades kätes ja see vastutus, et äh, dekomissioneerimise riske hallatakse vastutustundlikult ja et äh, ka rahaasjades ollakse läbipaistvad ja vastutustundlikud, äh, minu meelest see kõik on tagatud. Leedu on nüüd rahvahääletusel otsustanud, et nad täielikult lõpetavad tuumaenergia kasutamise ja ka see peaks ähm, meie jaoks olema selge ja ma arvan, et seda ei tule mitte ainult tunnustada, vaid see otsus, mille me täna äh, teeme Ignalina ja dekomisjoneerimise kohta, peab olema seotud äh, siduva kohustusega ka äh, Valgevene Ostrovitsi tuumajaamaga, mis on peaaegu Vilniusest näha ja seal ehitatakse väga riskantset tuumajaama, mis on peaaegu valmis ja selle Ostrovetsi tuumajaama stressitest näitas, et seal on sellised riskid, mille puhul me ei tea, kuidas neid üldse maandada. sellise seadme puhul, mille puhul on teada, et äh, see ei, selle ehitamise puhul ei ole arvesse võetud vastava piirkonna äh, maavärina riske, seal ei ole võimalik ka tagantjärele midagi teha. nii et ähm, ma toetan ka seda, et äh, me oleks äh, usaldusväärsed ka äh, selles osas, mis puudutab äh, Leedu soovi maandada Valgevenest tulenevaid tuumaohte. suur tänu ja palun, volinik. härra juhataja, lugupeetud liikmed, ma tahaksin tänada kõigepealt raportööri proua Harmsi tema sissejuhatuse eest ja ITRA komisjoni nendepoolse raporti eest, mis võeti vastu kahekümne esimesel novembril komisjon väga tänulik tänase arutelu eest ja tervitab ka äh, kava, äh, tervitab äh, täna, tervitab ka teiste kommuniseerimise raporteid, mis võeti vastu varem. Euroopa kodanike ootus on kõige tähtsam meie kõikide jaoks ja parlamendiliikmete panus näitab meile seda, kuivõrd oluline on see teema ka teie jaoks. see tähendab ka seda, et me peame rakendama kõige rangemaid äh, ohutusstandardeid, mis puudutab läbipaistvust, riski, ohte, kulusid ning see tähendab ka seda, et me peame koheselt komisjoneerima äh, need ohtlikud äh, tu tuumajaamad ja mitte andma selle edasi järgmisele põlvkonnale. Ignalina olulisel määral kujutab endast äh, kiirgusohtu ja ohtu ka avalikkusele, sest äh, tuumakütus viiakse praegu reaktorist välja ja viiakse nad äh, maa-alustesse hoidlatesse. ning sellisel viisil me oleme varem ka väga suuri äh, tuumajaama demonteerinud ja see oleks võimalik ilma pikaajalise toetuseta Euroopa Liidult, mis sai alguse juba aastal kaks tuhat üks. ja see oli siis liitumiseelne periood Leedus. ja sellel ajal Euroopa Liit äh, soovis, et Leedu sulgeks tuumaelektrijaama, mis on suurem versioon Tšernobõlist ja äh, samas Euroopa Komisjon võttis endale kohustuse äh, ka kanda finantskulutusi ja tegemist on solidaarsuse lahendusega Euroopa Liidu ja Leedu vahel ja komisjon sellest väga huvitatud. aasta kaks tuhat kakskümmend lõpuks oleme edastanud üks koma üheksa äh, miljardit eurot äh, finantsabi ja komisjoni ettepanek näeb ette vastavate vahendite eraldamisega tulevikus tuginedes Ignalina äh, plaanile on võimalik ka äh, alustada südamiku demonteerimist ja mis on veelgi eel, olulisem, äh, käsikäes Euroopa Kontrollikoja soovitustega pannakse paika ka maksimaalne kaasfinantseerimise tase, mis eemaldab ebakindluse ja suurendab kasusaaja projekti omandust. tegemist on varem äh, enneolematu äh, suure projektiga ja siin see tähendab ka seda, me peame kaasama kõiki eksperte ja see on mõistetav ka vaadates finantseerimismäära. sellisel viisil on võimalik äh, ka arendada oskusteavet, millest võib olla kasu teistele projektidele Euroopa Liidus ning annab meile ka parema turvalise tasandi me jagame seda, mida me teame ja näitame üles solidaarsust ja sellisel viisil annab Euroopa Liit kõige suuremat lisandväärtus oma kodanikele. suur tänu. suur tänu ja nüüd äh, alustame nüüd äh, sõnadega poliitiliste fraktsioonide nimel ja EPP nimel härra Lange, palun poolteist minutit. aitäh tahaksin kõigepealt tänada raportööri. me oleme väga palju vaielnud äh, rahastamise pärast ja lõpuks leidsime kokku kokku ähm, äh, kuuskümmend üks poolthäält ja kaks äh, vastuhäält. Leedul on selgelt äh, abi vaja. Nad pidid äh, liitumisläbirääkimiste käigus nõustuma nende jaamade sulgemisega ja volinik ütles, et üks koma üheksa miljardit on juba kulunud ja nüüd on tegemist järgneva kaheksa, seitsmesaja kaheksakümne miljoniga ja öö, lõppladustamist on äh, Kontrollikoda, koda hinnanud ühe koma kolmele miljardile. tegemist on viie kuni kuue miljardilise projektiga, mida Euroopa Liit peab kandma, me oleme kokku leppinud, et tahame Leedut aidata, loomulikult peavad äh, tingimused olema majanduslikult äh, aktsepteeritavad, aga ma pean siin nüüd komisjoni kritiseerima, komisjon nägi ette viissada viiskümmend kaks miljonit sama projekti jaoks, Leedu nõutis seitsesadat kaheksakümmend miljonit, meie lõpuks äh, nõudsime sama, mis Leedugi, kuna komisjonid, et inimesed ei olnud võimelised äh, esitama majanduslikult mõistlikku äh, kalkulatsiooni ja lõpuks Oettingeri ja Leedu energiaministriga pidasime läbirääkimisi ning kuni parlamendis Äh, vastuvõtmiseni oli vaja välja töötada kompromissi, mida tänaseks veel ei ole ja sellepärast äh, hääletame selle raporti poolt, aga meil on veel laht-, lahendamata küsimusi, aitäh. E aitäh ja sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Kurumbašev üheks minutiks. suur tänu ja ma tahaksin rääkida finantseerimisest, meid ei ole kaheksakümmend protsenti, kaheksakümne kuue protsendi peale, ma tahaksin äh, tänada nii äh, raportööri äh, proua Harmsi ja ka äh, tänaksin tänada härra äh, Langenit, siis me töötasime väga hästi koos nii selle äh, raporti osas, mis puudutas Leedut ja ka pool Bulgaariat, äh, Slovakkiat ja Ühisteadusuuringute Keskust. ja ma tahaksin rõhutada seda, et äh, Ühisteadusuuringute Keskuse ettepanek teadmiste edastamise kohta tuumaelektrijaamade komisjoneerimise osas siis ma tahaksin öelda ka seda, et me peame arvestama ka äh, riikide panusega äh, Leedus, Bulgaarias ja Slovakkias ning meie tahaksime paluda, et komisjon võtaks arvesse suuremad summad, seitsesada kaheksakümmend miljonit, sest on äh, mõningaid asju, mille osas kompromissile ei saa minna. suur tänu meil on nüüd neli Leedu kolleegi, kes tahavad sõna võtta. nii et ECR-i nimel härra Tomaševski, palun. suur tänu, me arutame siin nõukogu määrust mis puudutab dekomisjoneerimise abiprogrammi, see on väga oluline ettepanek, see abi Leedule on väga oluline. me tahame kindla, kindlasti kinni pidada suurt äh, ohutusstandarditest, ohutusnõuetest. tuumaohutuse mõttes on väga tähtis projekt, äh, pidades äh, silmas ka reaktorite tehnilist eripära. tegemist on kahe reaktoriga, mis on sama Nowliti reak-, reaktor, kui oli Tšernobõlis ja äh, abiprogramm on jõudmas nüüd äh, äh, olulise etapini, kus praegu võetakse lahti grafiitreaktorid ja see on väga oluline, sest kui piisavalt vahendeid ei ole, siis peaks demonteerimine peatama, peatuma ja see suurendaks üldkulu ning ohuta, ohut-, ohustaks ka tuumaohutust Euroopa Liidus. ja Leedu ei saa äh, Äh, ise äh, finantseerimisnõuetele äh, vastata, sellepärast et meil on täiendavad kulud, mis on seotud selle elektrijaama dekomisjoneerimisega. see de-, tuumaelektrijaam on väga suur tööandja ja nüüd on praegu selles piirkonnas kõige suurem tööpuudus, mis on suur koormus e-, eelarvele selles piirkonnas. Euroopa Liit võttis endale ülesande toetada Leedut ja seega me peame sellele ette, eh, nägema ette ka eraldi vahendeid. suur tänu ja nüüd eh, roheliste nimel eh, härra Roopel. suur tänu, lugupeetud proua volinik, lugupeetud kolleegid, nüüd ma tahaksin tänada oma head kolleegi äh, Rebecca Harmsi ning mul on väga hea meel, et äh, Leedu Ignalina tuumaelektrijaama abiprogrammi projekt läks talle, sest ta on üks äh, äh, kolleegidest, kes tunneb kindlasti tuumaelektrijaama teemasid kõige rohkem. mul on kahju, et ITRE ei andnud omapoolset toetust, sest sellisel viisil, sest nemad tahtsid Leedu panust äh, suurendada, kuid äh, Leedu annab praegu neliteist protsenti kaasfinantseerimisse, mis on väga suur finantskoormus. ning mul on hea meel, et ETRE komisjon toetas seda ideed, et anda rohkem kui kakssada äh, miljonit eurot võrreldes esialgse komisjoni ettepanekuga. suuremad finantseerimist äh, äh, toetab ka rahvusvaheliste ekspertide poolt antud hinnang. lisaks dekomisjoneerimisele Leedu peab ka tulema toime regionaalsete sotsiaalsete programm, probleemidega. mina olen olnud Ignalina äh, linnapea ja mul on väga hea meel, et raport mainib ka seda, kuivõrd oluline on see, et Leedu lahendab ära tööpuuduse teema, sissetuleku äh, teema, äh, samuti avaliku sektori teenused selles piirkonnas on problemaatilised. ning lõpetuseks ma tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele asjaolule, et hääletamine toimub homme ja see on oluliseks signaaliks mis kirjeldab äh, kindlustunnet, mida kodanikud tunnevad. suur tänu. ja härra Kuoga poolteist minutit, palun. suur tänu ja suur tänu ka raportöörile suurepärase töö eest ja tahaks tänada tervet meeskonda. see oli väga oluline jõuda sellise otsuseni ja sellise järelduseni, et suurendada finantseerimist, mida komisjon tahtis küll vähendada Äh, selles riigis, mis on olnud kõige suurem Euroopa Liidu toetaja, Leedus on kõige suurem äh, Euroopa Liidu toetuse määr, ma loodan, et komisjon võtab seda arvesse ja lahendab ära äh, finantseerimise, et see reaktor pannakse kinni, see on sama liigi reaktor kui Tšernobõl ja Tšernobõl ju plahvatas. me püüame siis tagada, meil on olemas piisavalt finantseerimisallikaid ja komisjon aitab meil selle asja ära lahendada ja me saame edasi liikuda, sellepärast et äh, inimesed ootavad seda, eeldavad seda, me oleme näinud päris palju vaeva selle sulgemisega ja riik on äh, valmis finantseerima nii palju, kui ta suudab, see on siis neliteist protsenti. aga ma eeldan, et komisjon toetab meid siin, nii et äh, edu ja suur tänu. suur tänu ja nüüd annaksin sõna äh, kolleeg äh, Baltšiidisele, üks minut. suur tänu. ja omalt poolt ma tahaksin samuti äh, väljendada tänu raportöörile tehtud töö eest ja tahaksin ka tänada variraportööri Peter Korumbaševit. ma olen väga tänulik ka teiste poliitiliste fraktsioonide esindajatele, kes on mõistnud Leedu olukorda ja toetanud meid selle väga keerulise ülesande lahendamisel, mis on siis tuumaelektrijaama dekomisjoneerimine ning aitasid meil tagada ka järgmise finantseerimisperioodi jooksul Euroopa Liidu vahendid. tegemist ei ole eh, keerulise ülesandega Leedu jaoks ainult, vaid see on koorem tervele Euroopa Liidule mida me peame äh, ära lahendama, siis me vastutame oma inimeste ohutuse eest ja äh, ohutu demonteerimise eest. Leedu inimesed usaldavad Euroopa Liitu ja on võtnud vastu, äh, võtnud endale teatud ülesanded vastavalt neljandale protokollile referendumis ja nüüd, kui Euroopa Komisjon otsustab finantseerimist vähendada, siis see oleks äh, vastuolus Euroopa Komisjoni enda, endale võetud ülesandega. mul on väga hea meel, et parlament toetab seda ideed, et suurendakse äh, dekomissi- äh,, dekomissioneerimise äh, vahendeid. suur tänu ja härra Urutšev, palun, äh, poolteist minutit. suur tänu, härra juhataja äh, proua volinik, head kolleegid ma tervitan äh, määrust ja neid ettepanekuid, äh, muudatusettepanekuid, äh, mis sinna on sisse viidud äh, äh,. ja me ei, kinnitame täiendavat äh, jätkuvat toetust äh, Leedule, seitsesada kaheksakümmend miljonit, äh, mis oli välja pandud järgmiseks perioodiks, on piisav finantseerimisele programmi jaoks. siin võetakse arvesse ekspertide hinnangud ning vastatakse ka tähtaegadele. väga oluline on viidata ka sellele, et äh, me ei tohiks võima-, lubada tegevuse peatamist sest tegemist on väga keerulise tegevusega, sest praegu toimub äh, selle äh, saaste eemaldamine äh, ja kiirgusohu vähenemine ja ma ei näe, et suurem kaasfinantseerimine liikmesriigi poolt annaks meile tõhusama vahendite kasutamise ja ma toetan praeguse äh, Äh, finantseerimise äh, säilitamist, mis on kaheksakümmend kuus protsenti ja neliteist protsenti, sest kaasfinantseerimise suurendamine oleks oluline äh, finantskoormus riigi jaoks. see oleks äh, ebaaus elanikkonna suhtes ja äh, kahjustaks ka Euroopa Liidu reputatsiooni äh,, võttes arvesse Euroopa Komisjoni poolt endale võetud ülesannet Leedu osas aitäh ja üheks minutiks saab sõna proua Kressle. aitäh, eelarve kontrolli komisjon on külastanud kõiki kolme tuumajaama ja tegelenud dekomisjoneerimisega viimati Ignalina puhul kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juulis, olen seal kaks korda käinud, ma mõistan, et kõik kolleegid vastavatest riikidest on äh, huvitatud äh, dekomisjoneerimisest ja äh, selle rahastamisest, volinik on sellega väga hä-, ähm, lihtsalt ümber käinud, kahe tuhande üheksandal aastal viidi läbi rahvusvaheline teostatavas uuring dekomisjoneerimisest, renoveerimise ähm, alternatiivide kohta pärast seda, kui äh, kütusevardad äh, välja võeti ähm, kahe tuhande kümnendal aastal Leedu ametiasutuste survel ja komisjoni äh, nõusolekul ähm, võeti see ähm, ülesanne tagasi ja Liigna liina jääb äh, aastasadadeks, aastatuhandeteks äh, tuuna, tuumajaamaks äh, ja ähm, me oleks pidanud seda teistmoodi kasutama selle asemel, et teha sellest roheline aas, millest mitte kellelgi kasu ei ole. aitäh ja nüüd on vaba mikrofoni voor, kaks sõnasoovijat, mõlemad saavad sõna ja alustame härra Pospišiliga pane předsedající já jsem celou kauzu prostudoval a já jsem přesvědčený že. aitäh ma olen uurinud seda juhtumit ja olen veendunud et leedu nõudmised on õigustatud me peaksime säilitama neljateistprotsendise Leedu-poolse koos, kaasrahastamise määra, kui me seda muudaksime, siis võiks see Euroopa Liidu äh, mainele kahju, kahjulik olla ja ja mõningates ähm, endistes kommunistlikes riikides nähakse Euroopa Liitu äh, vägagi negatiivselt ja see on palju olulisem kui see rahasumma siin, täiendav rahasumma. et olge teadlik sellest äh, asjaolust, et Leedus peaksid inimesed Euroopa Liitu nägema millegina, mis on valmis täitma oma kohustusi ja ähm, aitama Ignalinat. aitäh ja nüüd saab sõna härra Marjas üheks minutiks. aitäh, härra juhataja. on oluline, et Ignalina tuumajaam dekomisjoneeritakse, sest juba öeldi, et tegemist on vanade äh, Äh, reaktoritega, samasuguste reaktoritega nagu Tšernobõlis ja midagi sarnast me oleme teinud ka ähm, äh, Slovakkias ja see on ette nähtud ka Kozlodui jaoks äh, Bulgaarias ja ma olen lugenud, milline on olukord Bulgaarias äh, ja nüüd mul on küsimus, et äh, need radioaktiivsed elemendid äh, Leedu tuumajaama dekomisjoneerimisest, et kuhu see tuumkütus viiakse, kas Kosovosse või Skopjesse võib-olla? meil on vaja saada vastus sellele küsimusele, sest see on oluline, oluline on, et äh, kuhu ähm, see tuumkütus viiakse. ma olen nõus sellega, mida ütles proua Harms äh, tuumajaamade kohta, et äh, äh, tuumajaam Akuyos Türgis on ka väga oluline ja Euroopa Liit peab ka sellega seoses midagi tegema, mitte et me ei läheks nii, et me peame sellest paari aasta pärast jälle rääkima ja Euroopa Liit peab siis Türgi tuumajaama dekomissioneerimisega kinni maksma aitäh ja nüüd saab volinik Jourova sõna komisjoni nimel. aitäh, äh, aitäh mm, väärtuslike kommentaaride eest, alates kahe tuhande esimesest aastast on Euroopa Liit äh, toetanud Ignalina dekomisjoneerimist, Euroopa Liit on äh, valmis täitma oma kohustusi Leedu ees, nagu äh, need on ette nähtud Leedu liitumislepingus, äh, dekomisjoneerimiskava, mille on koostanud Leedu ja millega komisjon on nõustunud, äh, näeb ette tegusid, tegevusi kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend kaheksa, milleks peavad kõik äh, Ehm, ehitised olema demonteeritud ehm, ja tuumkütus äh, peab olema äh, lõppladustatud. ja mm, projektis on ette nähtud, et äh, kõik need projektid peaksid algama kahe tuhande kahekümne seitsmendast aastast ja ma ei saa teile siin midagi lubada. Mm, mm, ma teavitan kolleege selle arutelu tulemustest ja lõpetuseks tahan tänada parlamenti äh, selle eest, et äh, lubati mitmeaastaste finantsraamistiku projektiga, projekti edendada nii palju kui võimalik. aitäh ja lõpetuseks saab sõna raportöör Harms võib-olla lihtsalt üks äh, lause proua Kresslele. Ähm, see tuumajaamade konserveerimine võib olla rohelise aasa äh, tekitamise alternatiiviks, aga ma ähm, hoiatan selle eest, et kui Saksamaal pro-, propageeritakse, et äh, võimalikult kiiresti tuleb tuumajaamad äh, demonteerida ja teha roheline aas nende asemel, et siis teiste riikide puhul ähm, on teistsugune lähenemine, seal on tõesti häid põhjusi, miks toetada dekomisjoneerimist ja ma ütleksin proua volinikule eh, veel, et asi on tõesti nii, nagu härra Langen ütles, et selline suvaline strateegia eh, vahetus eh, rahastamise osas, mis praegu komisjonis kõne all oli ja minu jaoks sai Leedut külastades väga selgeks see, et see teema on Äh, see, selline, mis puudutab äh, Euroopa Liidu usaldusväärsust ja usaldust äh, Leedu ja Euroopa Komisjoni vahel ja selle üleskutsega ei pöördu ma mitte ainult teie poole, vaid ka nõukogu poole, sellepärast et lõpptulemusena ei otsusta asja mitte ainult komisjon üksi, vaid ka nõukogu, kes peab siis tõestama, et me oleme usaldusväärsed leedukate ees. aitäh ja aitäh veel kord variraportööridele aitäh. arutelu on sellega lõppenud. Äh, hääletus toimub homme. ja tahaks teile teada anda, et äh, järgmine istung toimub homme, seitsmeteistkümnendal jaanuaril üheksas, kella üheksast kella kaheni ja kella kolmest kella neljani. päevakord on avaldatud, see on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebilehel. Äh, istung on katkestatud, head ööd.